erinevaid fraktsioone nende toetuse eest, sest just nimelt tänu neile suutsin, suutsime me selle raporti vastu võtta, aitäh! suur aitäh! tänaksin raportööri ning kui mina olin Euroopa Nõukogu liige, siis me kõnelesime vägivallast spordiüritustel, vägivallast staadionitel ning ma leian, et mõned raportid, mis Euroopa Nõukogu selles valdkonnas vastu võttis, väärivad ka uurimist, need võiksid samuti rikastada siis meie panust. niisiis, suur aitäh, daamid ja härrad, sellega oleme selle arutelu lõpetanud ja nüüd läheme viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on ühe minuti kõned ning härra Kukan kõigepealt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 oluline, oluline lahutamatu osa Euroopast. Ungari peaks samamoodi austama Euroopa Liidu põhimõtteid. praegusel hetkel käib Ungaris tõsine arutelu keskpanga ning kohtusüsteemi üle. see on seotud inimõiguste, demokraatia, üldise valimisõiguse ja muu sarnasega. Neid väärtusi peab Euroopas alati igavesti austama ja me kõik soovime, et Ungar oleks, oleks Euroopa Liidus tugev partner ning äh, austaks ka neid väärtusi, suur tänu! aitäh, järgmisena härra Ivan, üks minut. Pan Ivan, jednominutovi avar, prosim. härra Ivan, teie ühe minuti kõne. suur tänu tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et praegusel hetkel käivad vaidlused olul-, kahe olulise lepingu, ACTA ja stabiilsuslepingu üle. Need kaks lepingut võivad mõjutada meie inimeste elu üsna radikaalselt. me räägime siin ju väga suurtest radikaalsetest sammudest, mis mõjutavad nii meie inimeste eraelu kui ka nende elustandardit ning töökohti. teatud Euroopa liikmesriikides ei ole nendest lepingutest avalikult üldse räägitud. mõningates liikmesriikides ei ole see parlamendis jutukski tulnud. näiteks Rumeenias keegi ei teagi, mida ACTA tähendab või mida stabiilsusleping tähendab. see ei ole demokraatia. ja kui me soovime lõpetada kriisi, kui me soovime ühtset ja tugevat Euroopat, peame me kaitsma oma demokraatlikke väärtusi. suur tänu! proua Bilbao järgmisena, palun. suur tänu. seitsmekümnendatel ja kaheksakümnendatel varastati tuhandeid lapsi Hispaanias rahalise kasu saamiseks. paljudele emadele öeldi, et nende poeg või tütar, kes äsja sündis, on surnud. anti välja surmatunnistus ning võltsiti ka matused. samal ajal see laps müüdi lihtsalt maha Baskimaal võis olla kuni kuussada sarnast juhtumit, millega on alustatud, mille puhul on alustatud äh, kakssada kriminaalasja, kolm hauda, mis on avatud, on olnud tühjad. sellega tegeles äh, kri-, tegelesid kriminaalsed organisatsioonid, paar kuud tagasi veel valitses vaikus, dokumendid olid lihtsalt arhiveeritud ning äh, SOS Varastatud Lapsed organisatsioon on and-, hakanud andma infot selle kohta äh, ning nad nõuavad kompensatsiooni ning in-, äh, tõe väljaselgitamist. loomulikult on see seotud tuhandete isiklike draamadega, mida ei saa kuidagi leevendada, seetõttu ma soovin teie toetust. Euroopa Liidu institutsioonide tegevus aitaks heita valgust sellele tragöödiale, suur tänu! aitäh, järgmisena härra Tremopolus. teda ei ole kohal. härra Tavares. ei ole kohal. härra Ferreira. suur tänu. Eurostati hiljuti avaldatud andmed tööpuuduse kohta näitavad, kui halvasti Euroopal tegelikult läheb Portugalis on tööpuuduse määr neliteist protsenti, kolmkümmend üks protsenti noortest inimestest on töötud. Need on kõige hullemad numbrid kolmekümne ühe demokraatia aasta jooksul Portugalis. sellel, see näitab, et meie säästuprogramm Euroopas on ta-, toonud kaasa väga dramaatilisi tagajärgi. mõjutatud on transport, tervishoiusektor ning teisedki tähtsad majandussektorid, see loob lihtsalt rohkem ebavõrdsust ja vaesust see näitab, kui tühjad on need Euroopa Nõukogu sõnad käesoleva nädala alguses. kui vaadata nüüd kahe tuhande kaheksa, kaheteistkümnenda aasta olukorda, siis Euroopa Liit järjest nõrgeneb ning seda tulenevalt kohutavast riigivõla olukorrast ning sellega kaasnevatest kohutavate tagajärgedega kärbetest. suur tänu! aitäh, järgmisena härra. härra Šovro, äh, suur tänu, äh, härra president äh, kaheksateistkümnendal novembril eelmisel aastal ma esitasin küsimuse ACTA lepingu kohta komisjonile. see on väga oluline küsimus, mis on väga suuri emotsioone tekitanud ja vasturääkivusi paljudes liikmesriikides, sealhulgas ka minu koduriigis Poolas kui see ACTA leping vastaks äh, minu küsimus oli, et kas see vastab, see ACTA leping Euroopa Liidu äh, seadusandlusele. viie päeva pärast äh, vastas mulle volinik De Hucht ja ütles oma vastuses, et ACTA lepingud vastavad Euroopa Liidu seadusandluse ning äh, läheb vastavusse ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga ning põhiõigusi puudutava seadusandlusega. kuid kahekümne neljandal novembril öö, ähm, otsustas Euroopa Kohtus hoopis vastupidi ja et osad akta, nimelt et osad akta osad lähevad inimõiguste õiguse vastu ja Euroopa Liidus tagatud õigustes, kuidas me oleme jõudnud sellisesse olukorda? suur tänu. härra Hartong, palun. keda ei ole küll saalis, siis härra Binev, keda pole ka saalis ja härra Tšekerski, Siekerski sellisel juhul. Äh, suur tänu, härra president, aasta kaks tuhat kaksteist äh, on väga rikkalik aasta erinevate ürituste suhtes, nimelt äh, allkirjastatakse mm, uus eelarveraamistik, see on väga oluline, sellepärast et see on vahend, millega võidelda kriisi vastu. väga oluline on käivitada kõik need sammud, mis on olulised äh, kriisist välja tulemiseks äh, eelarveperioodil kaks tuhat ähm, neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend lisaks sellele ka üldse põllumajanduspoliitika reform, uued sammud kolmandate riikide äh, osas ja Rooma lepingust tulenevad muudatused. tuleb tagada kindlasti aga see, et äh, toiduainete tootjatel oleks piisavad sissetulekud ja toiduainete tootmine Euroopas jätkuks. Äh, toiduainetega varustatus on Euroopa Liidus äh, kujunenud väga teravaks probleemiks. viiskümmend aastat ühtset põllumajanduspoliitikat on meile andnud väga palju ja tulemas on muuseas üks äh, suur teavituskampaania ühtse põllumajanduspoliitika kohta, see peaks aitama anda ÜPP-le uut hoogu sisse ja et sellele oleks tagatud ka sellele vääriline koht finantsraamistikus. proua Flašikova. Teda ei ole aga saalis. siis on sõna härra Cortes Lastral. Äh, suur tänu, härra esimees, Deka ähm, tekstiiliettevõte Cantabrias ähm, äh, Hispaanias on äh, välja kuulutanud äh, tohutud koondamised, see ähm, halvendab Hispaanias töötuse olukorda veelgi rohkem. väga paljud ettevõtted lisaks sellele tekstiiliettevõttele on plaanimas koondamisi selles konkreetses piirkonnas. üks peamine põhjuseid põhjuseid on see, et inimese, et ettevõtted viivad tootmisüksused Euroopast välja. ma kutsuksin Euroopa Liitu üles näitama üles enamat solidaarsust, tegelikku solidaarsust töötajatega nendes piirkondades. Cantabrias, Santanderis on tõesti tegeliku sotsiaalse konflikti oht ja me peame Euroopa üleilmastumise fondist saama selle jaoks vahendeid, sellepärast et Cantabrias kannatame me praegu otseselt üleilmastumise negatiivsete tagajärgede all, nimelt meie tootmised viivad oma tootmised välja Euroopa Liidust väljaspoole, seal on tööjõud lihtsalt odavamad. suur tänu, härra Cortes. proua Haakin saab järgmisele. suur tänu, härra president. Iirimaal räägitakse üldiselt niimoodi, et kui äh, me hoiame kinni uuest eelarvereeglistikust, siis see ennetab tulevikukriise ja lahendab praeguse. kuni aastani kaks tuhat kaheksa ei rikkunud Irma mitte ühtegi korda stabiilsus- ja kasvupakti erinevalt teistest, nii et meil on väga kibe kogemus selle kohta, et riiklitest kinnipidamine alati tulemusi ei too ja kindlasti tänast kriisi ei lahenda. aastal kaks tuhat seitse oli eh, kolmkümmend protsenti meie võlg eh, siseriiklikust kogutoodangust eh, nüüd on see sada nelikümmend viis protsenti mitte ükski arenenud majandus ei suuda sellist võlakoormat välja kanda nüüd me oleme läbinud siis nelja-aastase kasinusperioodi, meie võlakoorem, mis on otseselt seotud eh, Iiri pankade väljapäästmisega Euroopa poolt ja iirlaste poolt, on täiesti väljakannatamatud, kuid öeldakse, et kui me ei ole nõus ühisvõlakirjadega või selle uue lunastusfondiga, ei saa me oma probleeme lahendada, aga see ei ole nii ja arvestades seda, et eh, meie otsene eh, et on seatud tingimused stabiilsusmehhanismist läbi saa-, raha saamiseks, on tegemist täieliku röövimisega ja väljapressimisega. ma loodan, et ma kunagi ei pea selliseid sõnu siin äh, enam kordama, aga minu meelest Euroopa võiks praegu küll rohkem äh, Iirimaa jaoks ära teha. härra Portas saab järgmisena sõna. Depois de Berlim ter imposto à Grécia um tecnocrata como primeiro-ministro, acha, senhor presidente. Suur tänu. Kreekas on meil tehnokraadist uus peaminister. mitte ainult ei ole ta, ei, ei juhi Itaalia ja Kreeka majandusi tehnokraat, vaid nüüd nõuab proua Merkel endale õigust juhtida Kreeka majandust, lahendamaks euroala riikide eelarveprobleemid. see, tuletan teile meelde Vene revolutsiooni just sellised sündmused põhjustasidki selliseid revolutsioone. inimesed soovisid vabaneda sellest, et keegi väljastpoolt kirjutab ne-, neile reegleid ette. Euroopas on sarnane oht. revolutsioonid tulenevad alati samasugustest samastest stsenaariumitest, kui inimestele surutakse väljastpoolt reeglid peale. kui meil on Euroopas tööpuudus kolmkümmend protsenti ja me liigume demokraatiast eemale, äh, on meil ees probleemid, suur tänu. järgmisena proua Papanikolau, härra Papanikolau. aitäh. ma ei pea ju teile meelde tuletama, et järgmised päevad ja tunnid on otsustava tähtsusega Kreeka võlakriisi lahendamisel. tuletaksin teile meelde, et praegustel rasketel aegadel peavad kõik andma oma parima, lahendamaks see kriis. see kehtib ka Euroopa Keskpanga kohta, mis peab lõpuks ometigi vastu võtma meetmed, mis läbi me saame hakata vähendama võlamäärasid ning samuti on vaja hakata liikuma ühiste võlakirjade suhtes, suunas. ma rääkisin sellest, et võlgasid tuleks hakata tühistama, vaid tuleb vähendada võlakirjade hinda. kakskümmend viis protsenti hinnast tuleks ma arvata. ning samas, kui protsent, võla intressimäärad on suured, teenivad kõik endiselt kasumit ju. suur tänu! proua Jaalasender. viimase paari päeva jooksul jäid öö, tuhanded reisijad öö, lennujaamadesse lõksu, sest lennufirmad läksid pankrotti. Spanair lennufirma läks pankrotti, nad ei, kasutasid ka halvasti öö, riigiabi. süüdistatakse isegi Euroopa Komisjoni. me õhutame Euroopa Komisjoni vastu võtma meetmeid selleks, et hakkama saada lennufirmade pankrot, pankrottide tulemustega, tuleb tagada, et reisijaid korralikult kaitstakse, samuti tuleb kaitsta töötajaid, kes ennast sellises ebameeldivas olukorras lõpuks leiavad. volinik, meil on tarvis rangeid ettepanekuid, mitte mingisuguseid vabatahtlikke meetmeid, sest me peame paremini kohtlema meie reisijaid ja töötajaid. suur tänu, härra Bussoi! aitäh! kaheteistkümnendal jaanuaril tulid paljud Rumeenia kodanikud tänavatele ja nad on sinna ka jäänud me ei saa jääda nende sõnadele ükskõikseks. Need inimesed soovivad elada riigis, kus valimised ei soosi ainult valitsevat parteid. Nad soovivad elada Euroopa riigis, kus admi-, ha-, haldusüksusi ei muudeta vastavalt juhtiva partei soovidele, kus otsuseid ei võeta vastu öö, parlamendist kõrvale hiilides kus kohtusüsteemi suvaliselt ei muudeta ning kus ei kärbita lihtsalt inimeste palku ühe protsendi võrra. Äh, need inimesed soovivad valimisi ja soovivad valimisi kiiresti. suur tänu, härra Maier. Señor presidente, yo quiero llamar la atención de lo que está suponiendo la política de recorte del... suur tänu. juhiksin teie tähelepanu eelarvekärbetele ning öö, mitmes Euroopa riigis, eriti Hispaanias. mitmed Hispaania piirkonnad kärbivad kulutusi tervishoiule ja haridusele. selle tulemuseks on meie haridus- ja tervishoiusüsteemide allakäik. Neid teenuseid privatiseeritakse järjest rohkem, see on vastuvõetamatu. kui vaadata Kataloonia kohalikku väikest omavalitsust, kust mina pärit olen siis seal sule-, suletakse varsti kiirabipunkt, mis mõjub halvavalt sellele väikelinnale, mille nimi on Lobregat. selline samm on sümboolne, inimesed protestivad küll selle vastu, ja see mõjutab ju meie kõigi elu, eriti meid Hispaanias. härra Venasko. suur tänu, president. mind üllatas tänastes lehtedes vägagi see ksenofoobne karikatuur, mille oli joonistanud äh, Front Nationali liige Prantsusmaalt. seal solvatakse Rumeenia inimesi. ma ei hakka neid, ma, mul on siin imelik neid fraase isegi Äh, korrata, aga seal öeldakse, et kartke Rumeenia jõuluvana, kes hiilib teie majja ja varastab sealt televiisori. see halvustab inimesi, kes on alati austanud neid väärtusi, mida propageerib ka Prantsusmaa. Prantsusmaa paremäärmuslased on tervitanud, äh, on, on, Prantsusmaa poliitikud on hukka mõistnud selle sõnumi ning ma soovin, et seda tehtaks ka siin. suur tänu, proua Gretu! Eh, aitäh, president! Rumeenia poliitiline olukord on selline, et ignoreeritakse peamisi õigusriigi põhimõtteid. viimase paari aasta jooksul toimunu on kaasa toonud inimeste protestid tänavatel, valitsus on tegutsenud kohutavalt, ignoreerinud inimeste vabadusi, toonud kaasa sotsiaalseid kannatusi, on kärpinud parlamendi tiibu on võidelnud poliitilise pluralismi vastu, on loonud uusi parteisid, kelle poolt keegi ei ole hääletanud, kes toetavad valitsusparteid. seetõttu otsustas opositsioon keelduda parlamendis toimuvatest aruteludest, sest tema, nende vab-, vaba, opositsiooni vabadust ja õigusi ei austata. me soovime, et Rumeenia valitsus hakkaks lõpuks käituma tsiviliseeritult. proua Ojuland, suur tänu, president. Euroopa Parlament äh, sattus küberrünnaku ohvriks eelmisel nädalal pärast seda, kui Euroopa Liit kirjutas alla aktale. samal ajal olen mina saanud suure hulga sõnumeid Euroopa kodanikelt ja mujaltki, kes on mures oma õiguste pärast. minu arvates on kummaline see, et Euroopa Liit ja kakskümmend kaks liikmesriiki kirjutasid alla aktale, ilma et nad oleks rääkinud oma kodanikega nende huvidest. seetõttu ma kutsun üles komisjoni ja liikmesriike rääkima aktast kodanikega ja, ja hankima kõigepealt nende nõusolek, ennem kui see ratifitseeritakse. me peame tagama, et akta ei rikuks põhiõigusi nagu sõnavabadus ja õigus eraelule. suur tänu! ja nüüd kohe annan ma sõna härra Šokorile. Magyarország új alaptörvénye kapcsán. Suur tänu, härra president. Eh, sport, Ungari eh, valitsuse tegevus on eh, saanud väga palju kriitikat Euroopa ajakirjanduses ja ka Euroopa Parlamendis, aga üsna tihti on need inimesed, kes seda kriitikat levitavad, inimesed, kes üldse Ungarit ei tunne mina, olles Ungari vähemus välismaal, äh, jälgin olukorda Ungaris väga täpselt, nii nagu ka Slovakkia sisa, siseolukorda ja nii edasi. Need, kes on inimõiguste pärast mures, nendele ma ütleksin, et äh, Slovakkias on endiselt äh, jõus selline seadus, millega inimestelt võetakse võimalus oma emakeelt rääkida ja neilt võetakse võimalus kodakondsusele ja ma tahaksin teie tähelepanu suunata sellele, et Rumeenias ähm, on äh, praegu haridussüsteem selline, et äh, mitte kuidagi ei ole äh, tagatud vähemuste õigused. ja mulle ei meeldi see, et Euroopa keskendub ainult ühele riigile. järgmisena härra Dias de Mera Garcia keda ei ole saalis. sellega seoses järgmisena proua Pasescu. suur tänu proua äh,, härra president, ma tahaksin äh, viidata teie tähelepanu ühele traagilisele sündmusele, mis jäi Brüsselis äh, märkamata kolmandal jaanuaril Transnistrias toimunud sündmused. üks Moldaavia kodanik, kes oli kõigest kaheksateist aastane, sai äh, surma kontrollpunktis, äh, tema tappis äh, rahuvalvesõdur Vene poolelt, see šokeeris Transnistria ühiskonda ning tekitas väga suurt Ähm, suuri probleeme. see tuletab meile meelde, et Euroopa Liidu äh, ukse ees on selline külmutatud konflikt. Ähm, see tähendab seda, et Moldova ja Euroopa Liidu vahel ei ole üldse võimalik mingisugune lähenemine. Transnistrias rumeenia keele rääkijad on pidevalt diskrimineerimise ohvrid, nende inimõigusi rikutakse. Transnistria konflikti lahendamine eeldab seda, et äh, rahuvalvemissioon muudetakse ümber tsiviilmissiooniks rahvusvahelise mandaadi all. me nõuame, et Euroopa Liit rohkem tegutseks selles küsimuses. proua Tikau järgmisena. Äh, suur tänu, härra president äh, Äh, valitsustevaheline kokkulepe, millele on alla kirjutanud äh, kakskümmend viis liikmesriiki kolmekümnendal detsembril, on ähm, äh, kohustuse võtmine eelarvedistsipliinile. me aga mõistame hukka selle, et midagi ei otsustatud noorte tööhõive suurendamiseks ning majanduse stimuleerimiseks Rumeeni perede arv, kes on sunnitud elama vaesuses, on valitsuse otsuste tõttu järjest kasvamas. see on seesama valitsus, kes võttis vastu haridus- või tööhõiveseaduseid, eirates parlamenti ja üritasid isegi valimiste kuupäeva ilma õnnestumiseta küll muuta ja seega on Rumeenia rahvas otsustanud oma muret äh, väljendada ja mm, äh, rahva tänavaliikumised on nõudnud ühte väga olulist kolme nädala jooksul. me tahame usaldust tagasi võita oma poliitikute ja, ja riigi suhtes, nii nagu Euroopa kodanikud on ka äh, Rumeeni kodanikud seisukohal, et, et nende õigustest tuleb kinni pidada. suur tänu. järgmisena härra Tüköš Äh, suur tänu, härra president. Äh, eelmisel aastal võttis Euroopa Parlament täiskogus suure häälteenamusega vastu äh, tsüaniidi keelustamise kaevandustööstuses kuid see ei ole olukorda oluliselt parandanud liikmesriigid ei ole seadust järginud, Euroopa Komisjon ei ole suutnud tsüaniidi äh, äh, keeldu äh, jõustada. Rumeenias kasutatakse seda jätkuvalt konk-, osades kaevastu-, kaevandustes kolmekümnendal jaanuaril, kui ähm, suure tsüaniidi katastroofi aastapäev oli, ma palusin, et president Schulz võtaks ühendust komisjoni ja Rumeeniaga ja et äh, tuletaks neile meelde meie seadusandlust. tundub aga, tundub, et on tulemas äh, isegi suurem katastroof kui aatompomm, äh, proua Sharbu. Äh, suur tänu. Bukarestis on praegu kakskümmend kaks kraadi külma, aga inimesed trotsivad seda külma ja on meeleavaldustel kesklinnas, nii nagu on nad seda teinud juba kaks nädalat. samasugune on olukord Rumeenia teistes linnades Need inimesed on oma tervise ohtu seadnud, sest neil on kõrini, kõrini eh, nende häbistamisest, eh, nad on meeleheitel, sest nende õigus eh, väärikale elule on nendelt oma koduriigis võetud ja kõrini on neil ka sellepärast, et poliitiline eliit niimoodi, niimoodi, neid niimoodi kohtleb ähm, ja nad on äh, jäänud oma meeleavalduste juurde üle. Äh, üle üheksakümne protsendi rumeenlastest tahab, et valitsus lahkuks, astuks tagasi, aga valitsus ähm, on ka meeleheitel, kasutab äh, selliseid reegleid nagu valitsus, nagu valimiste eraldi lükkamine ähm, ja, ja võltsimised ja nii edasi ja eirab täiesti neid inimesi, kes tahavad oma riiki tagasi. suur tänu! proua Zaborska, järgmisena palun. mikrofon, palun. Äh, suur tänu, härra president, mul on väga kahju, äh, et ma pean teile edastama kurva sõnumi Hollandi kodanik äh, proua de Vos lahkus meie seast paar päeva tagasi, ta oli ADD Fourth World assotsiatsiooni ähm, äh, president pikka aega, see oli organisatsioon, mis võitles sügava vaesuse vastu Euroopa Liidu linnades, proua de Foss, tänu äh, tema algatustele on taganud selle, et ÜRO-s on äh, äärmusliku vaesuse ja inimõiguste eriraportöör nimetatud ametisse ning ta Äh, algatas ka Karmaa intergrupi siin Euroopa Parlamendis ja ma loodan, et tema poliitilised veendumused ja töö, äh, mida ta tegi, jätkub äh, ja motiveerib meid selleks, et vaesus välja juurida. suur tänu ja sõna annaksin ma nüüd härra Današeskule. suur tänu, härra president eilne avalik arutelu Euroopa Parlamendis demokraatia rikkumiste kohta Pasescu valitsuses on äh, väga suurt huvi tekitanud nii Rumeenias kui ka paljude kolleegide seas äh, teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest. kuigi selle äh, ürituse korraldasid sotsiaaldemokraadid ja ALDE üheskoos, on ka Rahvapartei Ähm, võtnud osa sellest üritusest. üsna mitu rahvaparteid, kes esi-, äh, mitu rahvaparteilast, kes esindavad äh, Rumeenia tänast valitsust. ja nad üritasid torpedeerida arutelusid ning äh, viivitada debatti, viidates tähelepanu mõttetutele teemadele, millel ei olnud mitte mingisugust pistmist tegeliku arutelu teemaga taaskord aga on Euroopa Parlament äh, tõestanud ennast institutsioonina, mis sellist käitumist ei äh, salli ja kohe sanktsioneer-, sanktsioneeriti taoline käitumine. ma tahaksin siinkohal tänada neid rahvasaadikuid, kes on osa võtnud sellest, kes võtsid osa sellest arutelust ja ütlen, et rumeenlased kavatsevad jätkata demokraatlike ja õiglase valitsemise eest. suur tänu, järgmisena härra Kelin. suur tänu, härra president. minu teema, äh, mereohutus. tihti juhtub äh, meie meredel kahjuks õnnetusi, alles kaks nädalat tagasi üks äh, kalatraaler just sadamasse suubudes uppus, ma tahaksin avaldada kaastunnet Iiri ja Egiptuse Äh, peredele, kelle liikmed sellel laeval olid. lisaks sellele äh, Itaalia rannikul toimunud kruiisilaeva õnnetus ja meedias äh, räägiti väga palju sellest nii-öelda uhkustamisest, mis võib-olla selle õnnetuseni viis, aga ma vaataksin natukene laiemalt sellele teemale kas me võiksime välja selgitada, et kas tõesti tehakse või astutakse selliseid samme kruiisilaevadel, millega õõnestatakse turvalisuse nõudeid? ja milline on tegelikult kruiisilaeva optimaalne suurus? Äh, paar aastat oli see umbes tuhat äh, reisijat, nüüd juba viis tuhat. suur tänu. suur tänu ja viimasena saab täna sõna härra Kurski. Äh, suur tänu, härra president. ma otsustasin sõna võtta sellepärast, et täna on räägitud väga palju akta lepingust te räägite minuga, härra president, või? me oleme jõudnud ACTA lepinguga määravasse faasi Euroopa Parlamendis. võideldakse detailide üle ja see tundub mulle ka täiesti loogiline olevat ka mina muuseas äh, sattusin kohe selle asja ohvriks, minust tehti väike videoklipp, mis riputati üles internetti ja mida väga kiiresti koopereeriti mm, ja ma olen vastu sellele ACTA lepingule, see pole õiglane, see pole võrdne, sellel ei ole mõõdetud meetmeid ja see on tõeline oht ja see võib äh, internetis tekitada väga palju kurja ja väga paljudes Poola linnades on korraldatud äh, meeleavaldused selle lepingu vastu. Äh, äh, ametnike teenistused on kasutanud ka neid äh, üles riputatuid videosid ja minu meelest peaks siiski vaba interneti toetama. Äh, härra president ütleb, asi on selles, et te ei istunud õigel kohal. ja te ei ole siin mulle registreeritud. aga ma olen esimest korda president ja, ja seega on teil nüüd ka veel võimalus rääkida Äh, suur tänu, härra president, demokraatia, inimõigused on kontseptsioonid, äh, mida teinekord venitatakse omavoliliselt äh, ja mida üsna tihti rikutakse. ja see kehtib ka praegu Kreeka kohta. väga äh, drastilisi meetmeid on võetud kasinduskavade all, sa-, sajad tuhanded inimesed on jäänud äh, töökohtadest ära, sada tuhat ametnikku on kaotanud töö. inimesed peavad loobuma kodudest, sest nad ei suuda üüri maksta, neil ei ole kusagil eele ajada, neil ei ole töökohti, millega raha teenida, need on kõik äh, ju näiteid selle kohta, kuidas on rikutud Euroopa Liidu inimõigusi, mis on kirjas põhiõiguste hartas. Kreeka sotsiaalne Äh, võrgustik on täiesti äh, ribadeks tõmmatud ja ma tahaksin teile kinnitada, Euroopa äh, kavad Kreekas lõhuvad Kreeka. härra president tänab, et proua volinik oli meiega siin kuni lõpuni.